oma kolleegidega ja mul on väga hea meel selle üle, et see kompromiss eh, eh, toetab seda hääletust, eh, mille, millega me seda eelnevat teksti toetasime. kahjuks te muidugi mõistate, kui kurb see oli minu jaoks, et ma ei saanud seda arutelu, selles arutelus osaleda, kuid ma kasutan võimalust tänadamaks raportööre Pilar de Castillot, proua Trautmanni ja Malcolm Harbourit nende tehtud töö eest. tahaksin tänada ka komisjoni ja proua volinikku meie tubli koostöö eest selle keerulise protsessi vältel. ja sooviksin ühtlasi öelda, et eh, mul on hea meel, oleks olnud tervitada ka nõukogu selles arutelus, nad oleks võinud meile samuti mõndagi tarka öelda. just erinevate õiguslike aspektide kohta ning sellega on see arutelu lõppenud, hääletus toimub homme. ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on ühindatud arutelu Europoli kohta. ma ei tea, kas härra Nikolson on siin, jah? väga tore. siis kõigepealt saab sõna härra Nikolson neljaks minutiks. Nikolson, you have the floor for four minutes. Thank you very much indeed. suur aitäh, president ükskord ometigi jõudsin ma õigel ajal kohale. kõigepealt ma tahaksin vabandada oma kolleegi Timothy Kirkhopi eest, kes täna siin olla ei saa ja seega ma loen ette tema äh, targad sõnad, äh, mis ta siia kirja on pannud, nii et, et ma loen lihtsalt ette, mida ta on kirjutanud. ta on siis äh, kahe raporti osas rap-, kõigepealt, äh, mis puudutab konfidentsiaalsusreegleid Europoli info kohta, need reeglid, mis äh, kehtestatakse, äh, rakend-, laiendavad julgeolekumeetmed siis kõigile igat liiki infole, mida Europol käsitleb, seega luuakse ühised infokaitsestandardid sellele infole, mida siis edastatakse Europoli ja liikmesriikide vastavate üksuste vahel Äh, koos äh, kaasraportööridega on äh, nad pidanud üsnagi pingelisi läbirääkimisi. pärast Lissaboni lepingu allkirjutamist, aga ei ole enam läbirääkimisi peetud ka teised raportöörid äh, kutsuvad sellega seoses üles äh, nõukogu teksti tagasi lükkama. härra Kõrkop tahab öelda, et ta toetab nõukogu otsuse eesmärki, me toetame paremat infovahetust ning äh, mõistame seda, millist äh, hüve Europol toob liikmesriikidele võitluses kuritegevusega. me tahaksime, et Europoli pädevus oleks üsna väike ja konkreetne, selleks et ta tahaks tegutseda üsna tõhusalt. samuti me peaksime aru saama sellest, et suveräänsetel riikidel on äh, mängida roll oma julgeolekuteenuste ja politseijõudude kontrollimisel. ei tahaks Äh, ma tahaksin öelda, et Lissaboni lepingu jõustumine mõjutab politsei koostööd ning seetõttu raportöör ja ka kaasraportöörid libekomisjonis leiavad, et äh, ei tohiks äh, mingeid muudatusettepanekuid esitada, enne kui neid meetmeid saab vastu võtta vastavalt Lissaboni lepingule ja seetõttu me kutsume nõukogu üles härra Nikolsonil palutakse natuke aeglasemalt lugeda Ehm, kõneleja ütles, et ta eh, on hädas sellepärast, et eh, tõesti tihtipeale inimesed räägivad kiiremini, kui nad aru saavad. niisiis, nagu ma tahaksin ütelda, see eh, raportöör kutsub nõukogu üles ettepanekut tagasi võtma ja tegema täiskogus avalduse uue Europoli otsuse kohta mis esitatakse kuus kuud pärast Lissaboni lepingu jõustumist. ja nüüd tuleksin teise rapose puu juurde, mis puudutab algatust kohtuekspertiisi laborite tegevuse akrediteerimise kohta. see algatus tuleneb Rootsist ja selle eesmärgiga on tagada, et laborite tegevused on akrediteerit-, akrediteeritud selleks, et koostöö korrakaitseorganite vahel, liikmesriikide vahel muutus tõhusamaks. infovahetus selles valdkonnas äh, õiguskaitsealane koostöö on saanud Euroopa Liidu jaoks äärmiselt oluliseks prioriteediks võitluses kuritegevusega Äh, selle raamotsuse eesmärgiks on tagada, et laborite tegevustulemused, mis on saavutatud ühes riigis, leiavad tunnustust teistes liikmesriikides. seega oleks tagatud õiguskindlus kahtlusalustele ning oleks võimalik kasutada ühe liikmesriigi tõendeid kohtuprotsessil teises liikmesriigis Äh, seega äh, laborite tegevus peab olema, peab olema akrediteeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele ning see raamotsus puudutaks ka näiteks DNA-d ja sõrmejälgi ja liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et nad tunnustavad siis teistes riikides läbi viidud kohtuekspertiise samaväärsetena oma riigis läbi viiduga. loomulikult iga Äh, äh, kohtuorgan peab ise hindama tõendeid vastavalt oma liikmesriigis kehtivatele seadustele ja ma tahaksin äh, juhtida tähelepanu sellele, et me toetame nõukogu raamotsust, aga meil on kahtlusi õigusliku aluse osas Lissaboni lepingu jõud, jõustumise tõttu me tahame Rootsi kuningriigi algatust tagasi lükata Äh, liberaportite õiguslik alus on ebaselge, kuna Lissaboni leping on jõustumas ja me loodame, et see ettepanek esitatakse uuesti, tuginedes juba kindlale õiguslikule alusele. see võimaldaks sellel olulist, seda olulist teemat uurida üksikasjalikumalt, täpselt äh, nagu praegugi ja see ajaraam, mis meile peale suruti, oli väga pingeline ja parlament sooviks rohkem aega sellise olulise asjaga tegelemiseks. suur aitäh! liikmek, hogy magyarul vezessem az ülést, átvettem Lambrini. suur tänu. räägin nüüd edasi ungari keeles. võtsin äh, üle presidendi ameti ja lubasime härra Nikolsonil rääkida kauem, sest ta hakkas rääkima aeglasemalt. ja nüüd saab sõna proua Intvelt neljaks minutiks. tänan, president, teen lühidalt, nii et ma kompenseerin äh, härra Nikolson ületatud kõneaega ja tagan, et me ei lähe üle. austatud äh, kolleegid, kui ma õigesti aru saan, siis Lissaboni leping äh, jõustub seitsme päeva viie tunni pärast praegusest hetkest loetuna. ja tuleb öelda, et nõukogupoolne kiirustamine kõikvõimalike otsuste vastuvõtmise osas äh, nüüd enne jõustumist on äh, häbiväärne ja nõukogu äh, ei olegi siin üldsegi esindatud, siin on tühjad toolid, ma oleksin oodanud arvamusvahetust nendega. põhimõtteliselt ma toetan neid ettepanekuid, mida tegi eelkõneleja. loomulikult me oleme Europoli arengu poolt, me soovime tugevat Europoli, me soovime sellist Europoli, mis on võimeline tegutsema ja tagama kuritegevuse vastuse võitluse, aga me tahame ka sellist Europoli, mis on allutatud demokraatlikule kontrollile ja seetõttu toetan ma eelkõneleja ettepanekut, mis näeb ette seda, et me kutsume nõukogu üles oma ettepanekut äh, tagasi võtma ning tulema välja uue ettepanekuga maksimaalselt kuue kuu jooksul Lissaboni lepingu kehtimise ajal ja mis ähm, puudutab nüüd ähm, konkreetselt minu raportit, ähm, rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Euroopa Liidu suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist ja ma tahaksin äh, juhtida tähelepanu sellele, et nõukogu poolt on öeldud, et õiguslik alus, mida Euroopa Parlament on kasutanud seoses selle raportiga, on vale, võib-olla keegi nõukogu nimel saab vastata siis, kas see on vale või ei ole. tänan. järgmisena Jean-Philippe Anpee, palun. tänan, härra president. liitun eelkõnelejatega ja tahaksin lisada, et oleks hea, kui nõukogu tuleks Lissaboni lepingust lähtuvalt välja uute ettepanekutega Euroopa Parlamendi ees. on täiesti õige, et Euroopa Parlamendil on kaasotsustamismenetlus justiits ja siseküsimustes Euroopa Liidus, ainult siis on äh, Europolil täielik äh, legitiimsus. meil tuleks nüüd äh, saada Euroopa Parlamendi poolt välja selge äh, signaal nõukogule, et meil tuleb äh, lähtuda lepingus toimunud muudatustest. pikka aega on olnud sisepoliitika Euroopa Liidus täitevvõimu teostada suletud uste taga ja nüüd äh, pärast äh, terrorismivastase võitluse meetmetega, mis võeti vastu peale üheteistkümnendat septembrit, äh, on tekkinud olukord, et mitmesuguste meetmete proportsionaalsust ja kohasust ei ole üldsegi arutatud. nüüd Euroopa Liidu poliitikate kolmas sammas on teinud võimalikuks selle, et liikmesriigid saavad tõesti tugevalt sekkuda oma kodanike põhiõigustesse ja niimoodi tekib äh, ebaterve ebatasakaal. nüüd olukord on selline, et äh, justiitsametkondade vaheline koostöö tugevneb, aga kodanike õiguste kaitsmise osas koostööd ei ole ja kodanike õiguste ja riiklike meetmete osas äh, lünk järjest äh, suureneb. nüüd, äh, kui me räägime Eurotakist või Europolist, siis olukord on selline, et andmeid muudkui kogutakse, andmete analüüs muutub järjest keerulisemaks, raske on saavutada ülevaadet selle üle, et kes kogub oma, pannab edasi ja analüüsib kõiki neid andmeid ja ka õiguskaitsevahendid tihtipeale ei ole piisavad. aga mis siis saab, kui kõik need andmed edastatakse veel kolmandatele riikidele ja me ei räägi siis ainult Norrast ja Šveitsist, vaid USA-st, Marokost, Hiinast, Venemaast ja mul tekib küsimus, et äh, kes on äh, võimeline tagama, et andmeid seal riiklikul tasandil suvaliselt ära ei kasutata. parlamendil on kohustus uutest lepingulistest alustest lähtuvalt algatada protsess, mis tagab äh, kodanike õiguste kaitse ka siis, kui võideldakse kuritegevuse vastu rahvusvahelisel tasandil. ühiste miinimumstandardite loomine just isikuandmete kaitse valdkonnas peab äh, aset leidma enne, kui Euroopa Liit sõlmib äh, vastavaid lepinguid kolmandate riikidega ja see puudutab nii Europoli infot kui ka SWIFTi andmeid äh,, lennureisijate andmeid ja muud sellist, neil peavad olema selged äh, andmekaitsestandardid, äh, proportsionaalsuse äh, kontroll, need on põhieeldused, mis peavad olema vastu võetud enne igasugust järgnevat meedet. ma loodan, et Europoli paketis me oleme parteideüleselt ühel meelel ning leiame, et ähm, järgnevate arutelude aluseks peab olema tugev põhiõiguste kaitse Euroopas, seda ootavad meilt ka kodanikud. suur tänu, härra Albrecht ja nüüd äh, neljaks minutiks äh, saab sõna härra Dias de Mera. suur tänu teile, härra president. Europoli paketis äh, on seotud neli raamotsust, mis on seotud kuuendal aprillil vastu võetud nõukogu otsusega ma paluksin, et võetaks tagasi nõukogu ettepanek. me soovime, et parlament oleks nähtavam. me sooviksime, et Lissaboni eh, lepe, eh, Lissaboni lepet võetakse arvesse eh, Europoli paketi väljatöötamisel. et te paremini mõistaks minu, minu eitavat seisukohta, tahaksin rääkida mõningatest olulisematest küsimustest. näiteks ollakse kohustatud koguma, äh, ähm, analüüsima ja vahetama andmeid. ning selleks, et seda teha, oleks vaja, et pädevad asutused varustaks äh, inter-, äh, Europoli täpsete andmetega. ainult nii saaks Europol adekvaatselt oma tööd teha. nõukogu äh, oma artiklis eh, kaks eh, aga ei võimalda seda. räägitakse üheksateistkümnest erinevast arhiivist andmete analüüsiks ja see tähendab seda, et andmebaasid on erinevad ja seotud eh, konkreetse kriminaalse tegevusega see vähendab aga Europoli tegevusvõimekust. praegusel hetkel analüüsifailid on ainukene eh, määrus, mis puudutab andmete kogumist või analüüsi, eh, uurimisandmeid ja isikuandmete käsitlemist. see on samuti seotud ka üldreeglite kasutusele võtmist ning samuti ka eh, reeglite rakendumist andmete kogumine nõuab õiguslike eh, instrumentide loomist, mis respekteeriks põhiõiguseid, ma korrald-, kordan veel kord põhiõiguste täielikku respekti ning samuti ka Europoli eh, töö täielikku respekteerimist. ma tahaksin küsida, kas praegune õiguslik alus on selleks sobiv? selles valdkonnas on Euroopa Parlamendi roll väga tähtis. sellest ei saa mööda vaadata. Euroopa Parlamendi kontroll on väga tähtis ning võttes arvesse, et kohe jõustub Lissaboni lepe ning sellega seoses on parlamendil õigus võrdsetel alustel äh, oma äh, tööd teha. mitte ükski kiireloomuline küsimus ei saa olla tähtsam kui eurooplaste põhiõiguste kaitsmine. ning ma paluksin oma lugupeetud kolleege, et kahtlemata me toetame Europoli, kuid samas ma paluksin, et me lükkaks tagasi need vahendid, mis äh, välja on pakutud, kuni nõukogu kaasab Euroopa Parlamendi otsuse langetusprotsessi ning ma paluksin, et komisjon ja nõukogu võtaks selle ettepaneku tagasi. ma paluksin, et nad esitaks uue ettepaneku, mis võtaks arvesse Lissaboni leppes välja töötatud pädevusi. meil, see oli minu seisukoha selge väljaütlemine praegu. suur tänu teile, härra Dias de Mera. ja nüüd saab sõna proua Alfano neljaks minutiks. aitäh. mina kõnelen Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustikust. kahe tuhande esimesel aastal äh, äh, tõi nõukogu selle asjaga algust ning eesmärk on äh, va-, edendada kogemuste vahetamist Euroopa tasandil äh, paremate toimimistavade kohta info vahetamine, konverentside ja kohtumiste korraldamine ning käivitada siis algatus, mille eesmärk on siis kogemuste ja parimate toimimistavade vahetamine. komisjon ja nõukogu pidid selle võrgustikuga olema seotud. eesmärgiks oli, et see võrgustik tugineks kontaktpunktidel, mille valivad komisjon ja liikmesriigid ning äh, iga riigi kohta peaks vähemalt üks riiklike ametkondade esindaja olema ning kontaktpunktid võiksid olla seotud ka teadlaste nimetamisega, konkreetsete ülikoolide kaasamisega. Äh, tea-, liikmesriikide kohustus oli siis kaasata vabaühendusi, äh, kodanike ühiskonna esindajaid ning samuti Euroopa ning narkootikumide seirekeskus olid samuti kaasatud. kahe tuhande viiendal aastal äh, äh, viidi läbi selle võrgustiku esimene restruktureerimine, loodi kaks alalist komisjoni, üks, mis pidi tegelema töökavaga ja teine teadusuuringutega ning vastutusvõrgustiku eest anti siis Ühendkuningriigile, mis pidi siis võrgustiku kaasajastamisest hoolistama. kahe tuhande seitsmendal aastal toimus järjekordne võrgustiku ülevaatus, mille tulemusena tugevdati võrgustiku sekretariaati ning juhiti tähelepanu vajadusele äh, tulla toime ressursside probleemiga. märtsis kaks tuhat üheksa Äh, avaldati selle võrgustiku hinnang, äh, seal käsitleti seda, kuidas võrgustik toimib ning ühelt poolt rõhutati, kui olulised on need eesmärgid, mis võrgustikule on seatud, aga samas öeldi ka, et võrgustik äh, ei ole organisatsioonilisest aspektist oma tööga toime tulnud, ei ole neid eesmärke saavutanud, probleemidena toodi välja sekretariaadi puudu, tõhusa sekretariaadi puudumine, vahendite ebapiisavus ja see, et liikmesriigid ei ole võrgustikule pühendunud selles hinnangus käsitleti ka võimalust see võrgustik lammutada. seega võrgustik lõi töörühmas äh, raportis sisalduvate soovituste uurimiseks ning töörühm leidis, et oleks vaja äh, võrgustikku ümber struktureerida, tema funktsioonide üle järele mõelda ei tea, kas tuleks luua siis sisemine sekretäriaat või tuleks seda rahastada ühenduse programmide vahenditest, vaatamata sellele, et mõningad liikmesriigid on tulnud välja ideega see võrgustik lammutada, tulid mõned liikmesriigid välja ideega see võrgustik reformida ning Rootsi eesistumise ajal äh, võttis Rootsi alaline esitus selle, esindus selle ettepaneku üle lülitas selle oma tööprogrammi. ma olin äh, Pariisis kus äh, Rootsi, äh, kohtumisel, kus Rootsi selle võrgustiku probleemi päevakorda pani. sekretäriaadis peaksid olema esindatud kõik liikmesriigid ning samuti tuleks luua juhatus ja juhatuse esimees. tegelikult äh, on natukene ka segadust kontaktpunktide ja liikmesriikide esindajate vahel kodanikuühiskonna kaasatus on vähenenud, ekspertide kaasatus ja akadeemiliste ringkondade kaasatus on vähe, vähenenud ja see on kahetsusväärne, nad on võrgustikust kõrvale jäetud. ja mis puudutab struktuurilisi ühendusi äh, võrgustiku ja teiste kuritegevusega võitlevate äh, organite vahel, siis ka neid ühendusi on vähendatud ja ei ole mingit seost selle võrgustiku ja Euroopa Parlamendi vahel ning samuti ei ole mingit nõuet, et liikmesriikide esindajad saaksid oma keeles töötada. see võrgustik ei suuda sellisel kujul toime tulla kuritegevusega, põhjusi on palju, võrgustik ei ole suutnud saavutada neid eesmärke, mille jaoks ta kõigepealt loodi, ei ole olnud koostööd komisjoni, nõukogu ja liikmesriikide vahel ning mulle tundub, et meelega on seda võrgustikku saboteeritud, kuritegevuse ennetamist ei saa taandada lihtsalt parimate kogemuste vahetamisele. Need kohtumised on olnud lihtsalt võimaluseks äh, turismireise äh, sooritada ning mõnikord äh, liikmesriigide esindajad ei saanud kohtumisel üksteisega kõnelda, sest tõlget ei olnud. nagu ma ütlesin, vabaühendused ei ole olnud kaasatud äh, ei ole avaldatud mingeid dokumente, mingeid õpikuid kuritegevuse ennetamise teemal koolide jaoks, mitte midagi ei ole tehtud selleks, et edendada võitlust organiseeritud kuritegevusega. mina leian, et me, me peame selle ettepaneku tagasi lükkama, sellepärast et komisjoni, ei ole, nõukogult ei ole tulnud ambitsioonikaid uusi ettepanekuid felszólalásának megtartására 5 perc. ja nüüd saab sõna volinik Jacques Barrot, tänan teid, härra president. kuulasin väga tähelepanelikult äh, erinevaid äh, sõnavõtte, äh, härra Nikolsoni, proua Intveldi, härra Albrechti ja proua Alfanot. loomulikult tegu on aruteluga, kus on ühest küljest menetlusküsimused ja teisest küljest põhimõttelised küsimused. menetlusküsimuste puhul ma saan loomulikult täielikult aru parlamendi soovidest. Lissaboni lepe jõustub kohe varsti. nii et ma saan suurepäraselt aru, milliseid küsimusi võib Euroopa Parlamendis võib tekitada nõukogu poolt teatud otsuste vastuvõtmine. tõsi on see, et komisjon kahetseb asjade sellist olukorda. kuid ma sooviksin vähemalt selgitada äh, pisut selle, seda kolme küsimust Euroopa Parlamendile. Europol, nagu te väga hästi teate, nõukogu otsusega, mis asendab valitsustevahelist otsust, äh, sai äh, uue õigusliku raamistiku. esimesest jaanuarist kaks tuhat kümme saab temast Euroopa Liidu amet. sellele, selle otsusele vastuvõtmisele eelnesid pikad läbirääkimised. ettevalmistused äh, selle sammu astumiseks juba toimuvad. ma saan parlamendi murest hästi aru. ma jagan parlamendi ootuseid seoses uue institutsionaalse raamistiku kehtima hakkamisega kuna eh, see uus institutsionaalne raamistik annab suurema demokraatliku kontrolli ka eh, Euroopa Politseiameti üle. me peame tegema vajalikud järeldused praegusest nõukogu otsusest, et me saaks eh, tugeva aluse selleks, et välja töötada oma tulevased otsused sellega seoses oleks loomulikult väga tore kaasata parlamenti ja teise asjaosalisi eh, Europoli tulevase eh, raamistiku väljatöötamisel. eriti puudutab see parlamendi kontrolli ning samuti ka eh, riiklike parlamentide kontrolli Europoli üle tõesti, nii see on. see aga eh, ei takista mind leidmast, et on kahetsusväärne, et Euroopa Parlament eh, need projektid eh, tagasi lükkab. tegu on ju rakendusküsimustega, mis reguleerivad Europoli töö olulisemaid aspekte, ilma milleta Europol ei saa toimida. Eh, nüüd eh, tea-, eh, teaduspolitsei labori küsimuses ma loomulikult saan aru, et Euroopa Parlament soovib teist alust sellele raamotsusele, mis puudutab siis politsei teadus, politseitöö teaduslikema aspektidega kõige, eriti puudutab see näiteks äh, digitaalsõrmejälgede küsimusi, DNA mm, proove. loomulikult, mm, mida suuremad äh, äh, võimalused on neil laboratooriumitel, seda suurem usaldus on meie kodanikel. ma saan loomulikult aru õigusliku aluse küsimusest. komisjon nagu ka parlament leiab, et raamotsus eriti võttes äh, arvesse, et äh, selle aluseks on artikkel viiskümmend Euroopa leppest, äh, peab võtma aluseks just nimelt selle artikli. ning komisjon tegi samuti omapoolse avalduse, mis on ka nõukogu protokolli kahekümne kolmandast oktoobrist kahe tuhande üheksandal aastal. selles avalduses jätab komisjon endale õiguse tulevikus võtta kasutusele eh, eh, talle sobivana tunduvad meetmed ning eh, respekteerides finantsmäärustiki reegleid, on komisjon valmis finantsiliselt toetama liikmesriikide tegevust, mis võimalab akrediteerida eh, täiuslike politseilaborite tegevust. samuti oleme valmis eh, esitama hinnangu eh, selle vahendi rakendumist kuni kahe tuhande kaheksanda aasta esimese juulini. ning selle akrediteerimise osas ma mõistan parlamendi seisukohta, kuid ma arvan, et põhimõtteliselt eh, see akrediteerimine siiski on samm õiges suunas ja võttes eh, arvesse ka kõigi parlamendi poolt väljendatud eh, soove. nüüd ma tuleksin Euroopa Liidu kriminaalennetusvõrgustiku juurde. loomulikult me leiame, et krimi-, et kuritegevuse vastu tuleb võidelda. praegusest ei piisa selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, selleks, et äh, võidelda kuritegevuse vastu, kas riigides või riigiüleselt, on koostöö äh, esmatähtis. me oleme teinud selles osas hiljuti ka ettepanekuid võitluseks inimkaubanduse vastu, samuti ka pedopornograafia vastu, äh, selles osas on kõige olulisem just ennetustöö. proua Alfonso Te tõstsite esile selle võrgustiku nõrkused. tõsi on see, et üks hiljuti välja töötatud hinnang jõudis otsusele, et eh, Euroopa koostöövajadused on vägagi reaalsed võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu ning tõsi on ka see, et eh, rahvusvahelised organisatsioonid, eh, eraorganid, vabaühendused soovivad interdistsiplinaarset lähenemist Euroopa Liidu tasandil. tõsi on see, et Euroopa tasandil on tekkinud probleeme ennetustasandil strateegiliselt, poliitiliselt, samuti ka organisatoorselt. komisjon on sellest teadlik ning äh, me kavatseme, äh, kavatseme kindlasti sekretariaati finantsiliselt äh, toetada. loomulikult Stockholmi programmis me tõstsime esile äh, politsei koostöö ja samuti vajaduse Euroopa Liidu tasandil reguleerida Äh, politsei koostööd, võttes aluseks Lissaboni leppe. on tõsi, et see võrgustik peaks täitma teatud ähm, e-, eesmärke ja ülesandeid. Te tegite, tõite esile huvitavad ähm, ülesanded, e, tegite huvitavaid ettepanekuid, millega see võrgustik võiks tegeleda. võiks samuti mõelda, et võiks loodame ühised projektid näiteks haridusvaldkonnas, ühiste koolituste ja koolide loomine, ühiste ülikooliprogrammide äh, paikapanemine ja nii edasi. tegu on suure ennetustöö algusega. kodanikuühiskonna Euroopa Parlamendi rolli tuleb tõhustada, see on täiesti selge. ja sellepärast politsei töö ka kuulub kaasotsustusmenetluse valdkonda. ma arvan, et me saame koostööd teha väga tihedalt, võttes arvesse uue õigusliku aluse, see on kõigi meie kodanike huvides, kõigi nende huvides, kes äh, leiavad, et äh, Euroopas pole piisavalt turvalisust. ma kahetsen, et see äh, arutelu Äh, võttis aluseks menetlikus, menetluslikud küsimused, ma arvan, et Lissaboni leppe jõustudes ja äh, Stockholmi programmi lõppfaasis me võiksime siiski teha midagi enamat, Euroopa Parlament saaks äh, oma õige koha leida selles uues, selle uue strateegia raamistikus, võideldes organiseeritud kuritegevuse ja lihtsalt kuritegevuse vastu, aitäh! köszönöm, Barro úr! A következőkben a képviselőcsoportoknak. Suur tänu, härra Barrot. Ja nüüd saavad sõna komisjonide nimel kõnelevad kõigepealt härra Van de Kamp. härra president, ma tänan komisjoni asepresidenti antud vastuste eest koostöö justiitsvaldkonnas on Euroopa jaoks väga oluline. kui me räägime kodanike Euroopast, siis me räägime ka justiitskoostööst. kuritegevuse vastu võitlemine on seega selles valdkonnas esimeseks prioriteediks, kuna kuritegevus äh, toimib järjest rohkem piiriüleselt. riigisisene kuritegevus äh, on vähemuses enamasti on meil ikkagi tegemist piiriülese kuritegevusega. Euroopa Rahvapartei fraktsioon on seega Europoli ja Eurotaki tugevdamise poolt. seoses sellega oleme me ka kriminaalpreventsiooni ja laborite toetamise poolt. me peame toetama neid, kes on selle võitluse eesrinnas. aga nüüd äh, meil tuleb äh, silmas pidada loomulikult ka ohvrite positsiooni. tuleb tagada ka süüdistatavate ja kahtlusaluste kaitse järgmisel viiel aastal tuleks aga siiski nendest rohkem keskenduda ohvritele ja põhiõigused, härra president, ei ole absoluutsed, nad peavad asuma teatud raamistikus, nii nagu ütleb ka Hollandi põhiseadus. ehk siis äh, kohtu ees vastutavad äh, mõlemad pooled. nii et äh, nendes valdkondades, mis meil siin on nende nelja õigusaktiga seoses, ütleb Euroopa Parlament nüüd stopp. oodakem ära Lissaboni lepingu jõustumine, et Euroopa Parlament oleks kohaselt kaasatud. suur tänu. ja nüüd äh, härra Jagurei Atondo, palun. härra Haurigi, tänan, härra president. meil on siin probleem kogu koda palub, et komisjon uuendaks äh, selles küsimuses kogu õiguslikku paketti ning härra Barro sõbralikult nagu ikka ütles, et seda on juba kaua ette valmistatud, et sellest on juba kaua räägitud ning esimesel jaanuarist hakkab see kehtima. reaalsus on selline, tegu on probleemiga. härra Põrumaa juba, võin teile ette öelda, et äh, Te peaksite järgmisele volinikule ütlema, sest nagu ma aru saan, teie ei saa vastutada selle eest, mis, mida järgmine volinik ütleb. ma võin teile öelda, et kuulamistel me kavatseme kindlasti küsida tema käest, kas eh, kavatsetakse välja töötada õiguslik pakett selles valdkonnas, seda palub kogu meie koda. tegu ei ole mitte pisikese õigusliku punktiga. küsimus pole selles, et meie koda ütleb, et meie tahame ka, me peame selle asjaga tegelema sest äh, meil on selline õiguslik funktsioon ja seda juba õige varsti. sest selles valdkonnas äh, pole mitte ainult vaja parlamendi kontrolli, meil on vaja ka teisi ettepanekuid. mina hindan kõrgelt paljusid äh, otsuseid, mis, mis tegelevad paljude laguunide, vajakajäämiste, õigusliku ebakindlusega. minul on väga hea meel, et Europol nende küsimustega tegeleb. ma saan täielikult aru, et Europol nende küsimustega tegeleb ja ma tahan, et ta sellega edasi tegeleks, ma tahan, et Euroopa Liit liiguks edasi, kuid ma sooviksin samas, et respekteeritaks ka selle koja õiguseid. meil peab olema õigus öelda seda, mida me arvame nendest äh, normidest, sellepärast et tegu on äh, õiguslike normidega, me soovime oma õiguslikke õiguseid täita täita. nii et ma sooviksin, et kui järgmine volinik siia kotta lõpuks tuleb, siis äh, ta peab meile lubama, et äh, ta töötab välja uued õiguslikud ettepanekud selles valdkonnas, et Euroopa Parlament saaks äh, tööd teha. suur tänu teile! tänan! järgmisena saab sõna proua Kriisbeck. härra president, kallid kolleegid, ma räägin kiiresti me kavatsen tulla pisut tagasi selle juurde, mida teised eelkõnelejad on öelnud. see puudutab just see Euroopa õigusel, vabadusel, julgeolekul rajanevat ala, selle äh, on kahtlemata Euroopa demokraatia mudel ja me, paljud meist arvavad, et Europol on suurepärane vahend, mida tuleb võimalikult toetada ja me kõik soovime, et talle antakse kõik vahendid, inimressursid, tehnilised vahendid selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, selleks, et võidelda ehm, inimkaubanduse ja narkokaubandusega ning et seda kõike korraldataks võimalikult suure juriidiliste garantiidega, sest praegusel hetkel on tegu siiski meie ehm, ehm, õiguse täiusega menetluslikud küsimused võivad äh, muidugi tunduda üleliigsed, kuid äh, ALDE nimel sooviksime härra volinikule öelda, et äh, see töö, mis on tehtud, ei ole sugugi mitte kasutu, sest meie kaaskodanikud lihtsalt ei saaks selleks aru, et kui me nii kaua ootasime Lissaboni leppe jõustumist, me nüüd ei suudaks paar päeva ära oodata selleks, et Eh, me saaks eh, rakendada oma kaasotsustusõigust, mis on meie jaoks niivõrd tähtis. on oluline, et Euroopa lõpuks ometi suudaks oodata paar nädalat, et võtta vastu eh, teksti, mis jääb meie menetluse pädevusse. mul on väga kahju, et nõukogu siin ei ole. ja ma teen ettepaneku, meil oleks parem koostöö õigusvaldkonnas, kõneleja katkestatakse järgmisena härra Romeva ja Rueda, palun. tänan. mina tahtsin esineda roheliste koordinaatorina, ma tahtsin just nimelt sellest küsimusest rääkida. meil peaks olema õigus seda e, tööd teha, me peame kaasama Euroopa Parlamendi ning sellega seoses me oleme kõik täiesti nõus sellise lähenemisega. ma arvan, et me peame tegema midagi enamat, oleks väga problemaatiline, kui me ei saaks koos teha nii, nagu meie õigused lubavad meil teha. siin on veel üks väike punkt, mis eh, on seotud mm, uurimislaboritega. sooviksin meenutada, et eh, kui on tegu koordineerimisküsimustega, siis eh, peavad nad tegutsema detsentraliseeritult ja tahaksin meenutada mõningates liikmesriikides on meil, on mitte üks, vaid eh, mitu eh, politsei uurimisrapolit. näiteks Hispaanias. selle tõttu on oluline, et me selle sõnumi selgelt välja ütleks, meil on vaja koordineerida see ei tule koordineerida mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka eh, erinevate piirkondade vahel erinevates liikmesriikides. suur tänu, järgmisena proua Virgin. Eh, kallid kolleegid, ma kordan seda, mida mõned kolleegid on juba öelnud nimelt Euroopa Parlamendi soovi vastu võtta enne Lissaboni leppe jõustumist eh, seda selles valdkonnas, mis puudutab andmete kaitset ja edastamist kolmandatesse riikidesse. parlament ühehäälselt mõistab hukka selle, kuidas meid jäeti välja selle teksti väljatöötamisel, mis on samas täiesti ilmselgelt kaasotsustusmenetluse raamistikus pärast Lissaboni leppe jõustumist. paljud meie seast leiavad, et meie kaaskodanikel on õigus turvalisusele ning võitlus terrorismi vastu on meie jaoks suur prioriteet. kõike on vaja teha selleks, et meie kodanikud ei peaks elama pidevalt hirmus, et äh, nad langevad kuritegevuse ohvriks. sellega seoses on oluline, et tehtaks ära võimalikult palju selleks, et tugevdada politsei koostööd. kuid seda ei peaks tegema ükskõik millistel tingimustel ja mitte põhiõiguste, põhiõiguseid ohvriks tuues. meil on kõigil õigus vabadusse vaikselt, vabalt eh, liigelda, meil on õigus eh, vabalt eh, arvamust avaldada ja meil on õigus eraelu kaitsele. see tähendab seda, et me ei saa keskenduda ainult repressioonidele. meie demokraatidel äh, on oma vabadusi võimalik kaitsta ja neid vabadusi ei tohi ära võtta, välja arvatud siis äh, muidu kui ainult hädavajadusel. meil on vaja õiguslikku raamistikku, mis garanteerib konfidentsiaalsus küsimust andmete vahetamisel ning samuti kõneleja katkestatakse. meil on vaja ka mõelda, kas eh, andmete vahendus on proportsioonis äh, Eh, andmete tähtsusega. sellega seoses ma palun koos kõigi teiste fraktsioonidega, et eh, see, need ettepanekud võetaks tagasi ja minul on samuti kahju, et nõukogu eh, kohal ei ole, vabandage, et ma üle rääk-, rääkisin. härra Patten, palun. aitäh, president Need raportid panevad äh, paika reeglid, mille kohaselt Europol kogub infot liikmesriikidest, kolmandatest riikidest, tegemist on isiklikku laadi infoga Euroopa Liidu kodanike kohta. lugu käib äh, sellise info lubamatust avalikustamisest, mis võib kahjustada Euro-, Europoli huve. juttu ei ole ka sellest, äh, kuidas kaitsta kodanikke, kes võivad Europoli uurimise küüsi sattuda kõige isiklikumaid liigi andmeid on võimalik koguda, näiteks andmeid seksuaalsete eelistuste kohta, pangakonto kohta ja seda võidakse jagada ka kolmandate riikidega eh, sinna, sealhulgas ka sellised demokraatlikud riigid nagu Albaania, Peruu, Venemaa. Euroop-, Europol ei ole tegelikult üldse vajalik aga Euroopa Liidu subjektiivne seisukoht, et on äärmiselt oluline on, et meil on, oleks veel üks sellis, selliseid politsei, politseiriigi atribuute. Äh, Euroopa Liidu kodanikud teavad, et Europoli ametnikel on äh, immuunsus, äh, need ei saa vastutusele võtta selle eest, mida nad ütlevad või teevad oma ametikohuseid täites nende jaoks, kes tulevad politseiriigist, võib-olla ei ole see midagi erilist, aga Äh, Inglise õiguses on midagi taolist tundmatu ja kui Euroopa Liit loob oma kohtusüsteemi, kus on olemas Euroopa vahistamismäärus, äh, kohtuprotsess äh, süüaluse puudumisel, ja nüüd me näeme, kuidas hävitatakse veelgi meie olulisi põhivabadusi. iga raportöör vähemalt ütles, et need ettepanekud tuleks tagasi lükata seniks, kui Lissaboni leping on jõustunud kui Euroopa Liit äh, käituks sündsalt, siis ta korraldaks referendumi Lissaboni lepingu üle ja sellised asjad ei saaks kunagi jõustuda. tänan. ja nüüd saab sõna härra Möltser. nüüd me räägime Europoli äh, põhitegevusest äh, ebaseaduslike sisserändajate vastane võitlus, smugeldajate organisatsioonide vastu võitlemine. me võitleme loomulikult hea meelega rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu on väga hea, et äh, erinevad ametkonnad teevad koostööd kuritegevuse vastases võitluses, aga andmekaitse on nüüd äh, selline teema, mida ei ole üldse reguleeritud, kui me räägime nendest erinevatest äh, ametkondadest nüüd äh, on meil andmekaitse inspektor, kelle osas ei ole üldsegi selge, millised äh, pädevused tal on ja tihtipeale riiklikud andmekaitsjad põrkuvad ka oma pädevuspiiridega, nad ei saa sekkuda, nad ei saa midagi eriti muuta ja arvatavasti Euroopa Liidu tasandil see olukord ei ole teistsugune. üleüldse terrorismivastase võitluse nimel on nüüd viimasel aastakümnel kodanike õigusi ja vabadusi muudkui kitsendatud ja kui nüüd äh, sise- ja justiitsministrid äh, on äh, arvamusel, et mitmesugused ettepanekud tuleb kiiresti läbi suruda, eh, siis nad teavad, et eh, seoses SWIFTi ja muude teemadega nad niivõrd kiiresti eh, asju läbi suruda ei saa, aga kui me oleme SWIFTi ja PNR-i osas olnud niivõrd kardinaalsed, siis kuidas peaks me Europoli osas olema leebemad ja minu arvates peaks Europol alluma koostele reeglitele, tänan. tänan, härra Möltser nüüd äh, saavad sõna järgmised kõnelejad, härra Pusutil kaks ja pool minutit. lubage mul kõigepealt proovida komi-, voliniku poole, tahaksin teda tänada eh, kõige sellest, mis ta on teinud pädeva volinikuna äh, oma valdkonnas. ma loodan, et järgmised kaks volinikku, kes eh, talle järgnevad, võivad äh, võtta aluseks teie poliitilise nägemuse, teie äh, kaasatuse teie tööga. suur tänu teile, härra asepresident. permetilli niġi issa għas-suġġett biex ngħid illi dan l-aħħar kelli l-okkażjoni sabiħa ferm illi President, nüüd äh, teema juurde. hiljuti mul oli võimalus külastada oma riigis seda ametkonda, kes vastutab suhetest Europoliga ja üldse Schengeni piirkonnaga. selles ametkonnas töötavad paljud äh, politseiametnikud, kes teevad äh, tublit koostööd äh, selles valdkonnas oma kolleegidega teistes liikmesriikides. ma tahaksin öelda, et selle külaskäigu jooksul ma veendusin Europoli tähtsuses ma sain aru, millised on tema ülesanded ja kuivõrd oluline on võrde, võidelda kuritegevuse vastu, eriti tänapäeval, mil me elame liikumisvabaduse ajastul. põhjus, miks me hääletame nende ettepanekute vastu, ei seisne selles, et me oleks Europoli vastu, vaid me soovime öelda öelda oma sõna sekka Euroopa Parlamendile niimoodi, et meil oleks võimalik muuta Europol tugevamaks, et ta saaks teha oma tööd kohaselt kuritega vastases võitluses. suur tänu, härra Pussutil ja järgmine kõneleja pooleteiseks minutiks, härra Rosario Crocetta, palun. härra president, austatud kolleegid mis puudutab äh, seda ettepanekut Europoli andmete vahetuse kohta kolmandate riikidega, siis äh, kui see jõustuks, tekiks täiesti absurdne olukord. Europol vahetaks infot kolmandate riikidega ilma, et Euroopa Parlament oleks heaks kiitnud nende kolmandate riikide nimekirja. jääb mulje, et äh, siin luuakse mingisugune piiritlematu andmebaas, millele antakse juurdepääs ka kolmandatele riikidele. artiklis äh, viis näiteks öeldakse, et äh, kui on kuritegevuse eeldus või kuriteo hüpotees, siis on võimalik äh, tegutseda, aga ei panda paika, mis on selline absoluutne või põhjapanev vajadus üldsegi. meil tuleb neid küsimusi täpsustada ja nõukogu peaks äh, siin täpsustama mitmesuguseid mõisteid. ja siin räägitakse rassidest, aga minu meelest on ainult üks rass meil maailmas, see on inimrass, mis rassid siis veel üldsegi on? meil on äh, kindlasti vaja öelda, et äh, praegune ettepanek, mille nõukogu on esitanud, tuleb tagasi lükata. suur tänu, härra Crocetta ja järgmisena Aleksandr Arvaru, üks minut. tänan, härra president. liitun äh, Simon Pusutiliga, kes õnnitles volinikku tehtud töö puhul, see ei olnud äh, kindlasti kerge töö, vaid äh, pigem äh, selline vastutuult käimine. ja kui komisjonil oleks olnud tormikindel vihmavari, siis ta oleks seda võinud küll kasutada. ma arvan, et Europoli osas ma ei hakka üle kordama seda, mida kolleegid juba ütlesid on tõesti äh, imekspandav, et äh, enne kolmekümnendat novembrit, enne Lissaboni lepingu jõustumist me peaksime nüüd seda siin parlamendis üldse käsitlema. loomulikult me lükkame selle tagasi ja nõukogu ei ole kohal, äh, seetõttu ta otse ei kuule meie kommentaare, aga loodetavasti need talle edastatakse. mis puudutab nüüd äh, Kirkhopi raportid ja kohtuekspertiisi laborite tegevuse akrediteerimist, siis äh, meil tuleks võib-olla alustada detailidest, ehk siis, et milliseid andmeid, kuidas me edastame ja eriti just äh, puudutab see DNA andmeid äh, kohtuekspertiisi laboritest, sellepärast et äh, tihtipeale on asjast puudutatud inimesed rohkem nagu kahjustatud kogu sellest protsessist, kui lõpuks sellest kõigest kasu saadakse. suur tänu ja järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks Ernst Strasser. härra asepresident Barrot suur tänu mõistmise eest ja selge suhtumise eest Euroopa Parlamenti selles äh, menetluslikus küsimuses. me ei ole nõukogu ja komisjoni ettepanekute vastu, vaid me soovime olla kaasotsustajad, seetõttu me plaanimegi nii hääletada. Europol loomulikult on üks Euroopa Liidu edulugusid eriti just äh, inimkaubanduse, terrorismi rahastamise, raha võltsimise vastu võitlemise. Europolis äh, vahetatakse teavet ning äh, tugevdatakse politsei võrgustike vahelist koostööd. ääretult oluline on laiendada pädevust, on hea, et agentuurile luuakse uus tegevusalus, meil on vaja andmevahetust meil on vaja kindlasti ka politseiväelist äh, koostööd Euroopa Liidus, seda kõike on meil vaja selleks, et edukalt äh, võidelda terrorismi ja kuritegevuse vastu. samas aga tuleb selgelt välja öelda, et meil tuleb äh, garanteerida Euroopa kodanikele nende õigused. meil on selged Euroopa väärtused mis äh, tulid välja ka SWIFTi resolutsioonis, mis võeti vastu septembri keskel siin parlamendis suure häälteenamusega. nõukogult ja komisjonilt tuleb meil õi-, nõuda, et need põhisuunised rakendataks ka läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega, seda on meil vaja Euroopa kodanikele garanteerida. suur tänu, härra äh, Strassen ja järgmisena proua Kinga Köns, poolteist minutit tänan, härra president. mul on hea meel selle üle, et äh, nõukogu äh, soovib võrgustikku edasi arendada. samas, nagu juba on mainitud, on kahetsusväärne, et nõukogu esindajad ei ole siin kohal. ma tahaksin äh, mainida nii sisu kui ka menetlust nüüd. kümme aastat tagasi võeti vastu otsus, mis puudutab võrgustikku, kriminaalpreventsiooni võrgustikku ja nüüd hindamine on näidanud, et see võrgustik ei toimi hästi, samas võrgustik on vajalik ja seda tuleb edasi arendada. meil tuleb kaasata teadlased, kodanikuühiskond ja muud osapooled. sotsialistid ja demokraadid on arvamusel, et kriminaalpreventsiooni võrgustiku töö on oluline parlament lükkab selle algatuse tagasi kuna me soovime seda võrgustikku veelgi rohkem tugevdada lähtuvalt Lissaboni lepingust. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Wikström üheks minutiks, palun. Europas största misslyckande idag är att vi ännu inte har lyckats stävja det. tänan tõsiasi on see, et meil ei ole õnnestunud peatada inimkaubandust, mis leiab aset tõesti meie enda silme all. naisi ja lapsi müüakse nagu tooteid üle leti ja see on levinud kõikides liikmesriikides. Europoli andmete kohaselt ostetakse ja müüdakse umbes poolt miljonit naist Euroopas aastal kaks tuhat üheksa. sellest tuleb rääkida ja meil tuleb leida strateegia selle tegevuse väljajuurimiseks. Euroopas on institutsioone ja organisatsioone, mis võitlevad äh, naistega kauplemise vastu, aga ka lünku on väga palju, koostöö komisjoni, nõukogu, parlamendi vahel peab paranema meil peab olema kõikehõlmav koostöö niimoodi, et oleks äh, võimalik võidelda selle rämeda kuritegevuse vastu. organisatsioon, organiseeritud äh, kuritegevus, maffia, inimkaubandus on need teemad, äh, millega tuleb tegeleda. nüüd varsti jõustub Lissaboni leping ja ma loodan, et pärast seda on kergem hingata, et me siis lõpuks ometi näeme lootust, et me saame süvendada koostööd kodanike julgeoleku nimel kogu Euroopa Liidus ja siis meil on võimalik koos tugevdada Europoli, meil on võimalik tagada parem koostöö Europoli ja Eurojusti vahel ning meil on võimalik paremini võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu Euroopa Liidus, eriti just inimkaubanduse ja maffia vastu. nüüd kahe tuhande üheksanda aasta lõpus tuleb öelda, et äh, inimkaubandus praegusel ajahetkel tõesti ei vasta meie inimväärikuse äh, väärtustele. proua Sipel, tänan, härra president, tänased äh, arutelud ja otsused peavad olema poliitilised. loomulikult on äh, laborite akrediteerimine oluline politsei ja justiitskoostöö jaoks, aga paljudest aspektidest me ei saanud lühikese aja jooksul rääkida. põhiküsimus on ka hoopis teine, täpsemalt siis see, kui tõsiselt võtavad poliitilised äh, otsustajad äh, institutsioonide vahelist koostööd ja Lissaboni lepingut. toon siin kolm näidet. Lissaboni leping äh, ütleb, et kõrge esindaja räägib ühel tugeval häälel Euroopa Liidus, aga liikmesriigid on siia toonud sisse mingisuguseid teisi kriteeriumeid. SWIFTi leping mis on ähm, kohati vaidlusalune, on nüüd võimalik ähm, Euroopa Parlamendis äh, läbi vaadata, selle asemel, et äh, kiiresti sellest läbi ratsutada ja kiiresti vastu võtta. nüüd äh, on olukord selline, et vahetult enne Lissaboni lepingu jõustumist üritatakse siin läbi suruda otsuseid, selliseid otsuseid, mis kitsendavad meie mõjuvõimu ja tekib äh, küsimus, et äh, miks äh, siis niimoodi tehakse, kui teiste teemade puhul oli võimalik otsustamist edasi lükata. komisjon ja nõukogu mängivad sellega maha võimaluse saata Euroopa kodanikele välja selge signaal see seisneks äh, selles, et Lissaboni lepingut rakendatakse tõesti kohaselt Euroopa kodanike huvides, meil tuleb lükata need ettepanekud tagasi, sellepärast et me soovime laialdast avalikku arutelu, me tegutseme kodanike huvides, me tahame nende õigusi rakendada nüüd ja kohe, mitte kuskil kaugel tulevikus. Äh, suur tänu, härra teie magistris tänane õhtune arutelu on väga huvitav. Äh, ja on öeldud nii mõndagi, eriti mis puudutab Euroopa äh, kuritegude vältimise võrgustikku. Euroopa Parlamenti rolli tuleb tugevdada. Äh, me peame võitlema kahel frond, frondil, ka kultuurifrondil. härra Marconi, kes Äh, tapeti maffia poolt, kes oli äh, prokurör, ütles, et äh, Euroopa Liit peab samuti aitama kaasa kuritegevuse vast-, organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele. samuti peab meie tegevus olema paremini organiseeritud, me peame kaasama liikmesriikide ministreid ning võitlema ka regiooni spetsiifiliste kuritegude vastu, nagu näiteks maffiakuriteod me peame mõistma, et maffiakuriteod mõjutavad tervet Euroopat ja nad võivad, maffia võib imbuda ka meie institutsioonidesse. maffia ja korruptsiooni vahel on selge side, nagu näitavad äh, viimased äh, aruanded äh, ja ka Kontrollikoja järeldused. järgmisena proua Serakiani, poolteist minutit. suur tänu mina olen eh, variraportöör ühe Europoli, ühes, ühes Europoli küsimuses ja ma kordan seda, mida eelkõnelejad juba on öelnud. Europol aitab kaasa eh, organiseeritud karjutatavuse vastasele võitlusele koostöös eh, liikmesriikide organitega. samas tuleb austada ka meie koja õigusi kolmekümnendal novembril võetakse vastu otsus, ilma et oodataks, äh, et Euroopa Parlament saaks kasutada oma kaasotsustusõigust, äh, mis äh, jõustub järgmisel päeval koos Lissaboni lepinguga. me arvame, et tuleb austada meie parlamendi laienenud õigusi, eriti niivõrd olulises valdkonnas kui õiguse, vabaduse ja turvalisuse ala parlamendil on tarvis suuremat järelevalveõigust Europoli osas, sest Europoli andmetöötlus peab austama ka Euroopa kodanike õigusi. suur tänu, järgmisena proua Peenova, poolteist minutit. suur aitäh! kriminaaltehnika meditsiinis mängib üha suuremat rolli ja see aitab kaasa kuritegevuse vastasele võitlusele. koostöö liikmesriikide vahel võib äh, äh, aidata kaasa tehtava töö efektiivsuse suurenemisele. kuid sellest üksi ei piisa, meil on tarvis raamistikku, mis tagaks kohtumeditsiinilaboratooriumide töö õigusliku aluse praegusel hetkel puuduvad äh, vastastikusse, vastastikku aktsepteeritavad äh, kohtumeditsiini laboratooriumide tulemuste mm, tunnustamisvõimalused. meil on vaja vastu võtta instrumendid, mis äh, sätestaksid kohtumeditsiini laboratooriumide ja nende töö tulemuste tunnustamise. ma leian, et selles osas ei ole vaja mitte Euroopa Parlamendi äh, rolli tõsta, kuid vaatamata sellele on lausa pretsedenditu, et nõukogu esindaja jättis tulemata. aitäh, nüüd me oleme jõudnud vaba mikrofonini ja esimene kõneleja on härra Arkoza Sadov. härra Zasada, palun aitäh, härra president, head kolleegid. juristina ning endise politseitöötajana tahaksin rõhutada raamotsuse olulisust, millega me tegeleme. selle eesmärgiks on siis tagada olukord, et kõik kriminalistika laborid, mis annavad genealoogilist infot, oleksid vastavuses äh, standardiga seitseteist null kakskümmend viis ja selle eesmärgiks on loomulikult äh, tõendite usaldatavuse ning äh, sotsiaalse usalduse tõstmine süsteemi vastu, aitäh! suur tänu ja järgmine kõneleja on härra Zemske. aitäh, ma tahaksin tänada, et te mulle sõna andsite sest meie olukord on niisugune, et me jõuame tagasi selle teema juurde eh, minu teadmiste kohaselt juba kuue kuu pärast ja siis seisab meie ees eh, täpselt samade probleemide kogumik, kuna ühelt poolt üritame me tugevdada politseid ning Europoli, nii et neil oleks võimalik tõhusalt toimida, kuid teisalt peame meeles pidama, et siin tegutseme me ka inimõiguste valdkonnas ning vära-, ka tihti ka tundlike andmete valdkonnas ning kuna meie ees seisavad tulevikus samasugused ülesanded, tahaksin juhtida teie tähelepanu artiklile viisteist nõukogu otsuselt, mis puudutab äh, täitevsätteid seoses ähm, Europoli äh, suhetega partneritega, sealhulgas andmete vahetusega. siin ei ole mainitud tundlikke andmeid vabandust, siin on mainitud tundlikke andmeid ja neid on võimalik äh, äh, vahetada vajadusel, aga kes otsustab, kas see on vajalik või mitte, see on väga oluline, aitäh. aitäh. tundub, et rohkem kõnelejaid ei ole. ja seega paluksin, et komisjon, härra Jacques Barrault, võib-olla jagaks meiega mõtteid selle kohta, milline arutelu täna toimus härra eesistuja, tegu ei ole lihtsa äh, ülesandega. nõukogu esindajat ei ole kahjuks kohal, kuid sellegipoolest tahaksin välja tuua mõned põhjused, mis viisid selleni, et teie komisjon võttis selle teksti vastu just niisugusel kujul, nagu ta on. alustame kõigepealt Europolist Europoli muutumine agentuuriks on midagi, mida on väga raske peatada, töös on edasised dokumendid ja nende osas loomulikult on kaas, osaleb õigusloomes ka ähm, parlament ja saab sealtkaudu asju mõjutada. Europoli juhitakse praegu väga hästi, äh, Europoli juht on Briti päritolu, ja loomulikult oleks halb, kui me segaksime kuidagi või, või häiriksime Europoli tööd. nüüd mis puudutab kõnealuseid tekste, siis loomulikult äh, tuleb silmas pidada, et nende taga on liikmesriikide algatus ja tegu on sellise sammuga edasi, millega liikmesriigid nõustuvad ja mis puudutab just laboratooriumite akrediteerimist nii et meil oleks usaldusväärsed andmed. nii et see on ju ometi positiivne muutus. tulles nüüd võrgustike juurde, see võib-olla on äh, see pealkiri, mille all parlamendi kommentaarid on kõige rohkem õigustatud ning seda tõkestavat võrgustikku tuleb tugevdada ja tule, tule, tuleb anda lisaülesandeid äh, tulevikus ja sellega loomulikult äh, ma nõustun ja tundub, et ka teie nõustute. tahaksin öelda, et inimõiguste komisjoni juht oli siin samuti enne kohal ja loomulikult mina olen puu-, püüdnud hõlmata parlamenti nii eh, palju kui võimalik ja, ja te kindlasti mõistate, et eh, minu sooviks on parlamenti kaasata ning selles kontekstis äh, leiab komisjon, et meie veendumise kohaselt peab olema põhjalik juhtumipõhine analüüs selles osas, kas me peaksime tegema muudatusi äh, kolmanda samba ähm, all tehtud otsuste puhu-, otsustesse, kuna siin me liigume valitsuste vaheliselt tasandilt ühenduse tasandile ja ma hea meelega panin tähele, et te kõik olete suurema politsei koostöö poolt, austades sealjuures loomulikult inimõigusi ning Euroopa Liidu väärtusi. ning ma usun ka, et parlamendi tegevusel saab tulevikus olema nendele tekstidele positiivne mõju, mis puudutavad politsei koostööd nii et need tõesti oleksid kooskõlas meie väärtuste ning kodanike õigustega. olles seda öelnud, me oleme praegu üleminekuperioodis ja ma mõistan täielikult, et teil on teatud soovid seoses sellega, et teie oleksite juba kaasatud tekstide ettevalmistamisse, kuid ma kordan üle, et komisjon usub, et põhjaliku juhtumipõhise analüüsiga saavad need tekstid läbi vaadatud ja selles osas, mis puudutab äh, olemasolevaid instrumente, mis on moraalselt vananenud või vanavad, vajavad täiendamist või ajakohastamist, siis me saame teha ka sellekohaseid ettepanekuid vastaval ajahetkel. ja minu järeltulijad kindlasti teevad ettepanekuid, mis võimaldavad parlamendil teksti parandada. sest parlamendist äh, saab ju kaasõiguslooja. ja tahaksin siin üle kinnitada, et äh, oma ametiaja lõpus olen ma kindlasti väga tähelepanelik eh, kõigi parlamendi ettepanekute suhtes ning te võite olla kindlad, et kõik eh, põhitekstid, mis puudutavad politsei ja justiitskoostööd, eh, need vaadatakse läbi, need saavad uue aluse, nii et parlamendil oleks või võimalik täita oma kaasõiguslooja mm, rolli, seda olen püüdnud ka selgitada ja ma püüdsin selgitada ka seda, miks me tahaksime, et Europolist saaks agentuur esimesest jaanuarist ja et nad saaksid jätkata oma tööd. me oleme arvesse võtnud seda, mida liikmesriigid tahavad teha seoses akrediteerimise ning kuritegevuse tõkestamise võrgustikuga. kuid loomulikult samal ajal ma mõistan ka parlamendi seisukohta ja kinnitan teile, et niivõrd kui võimalik kaitsen ma seda vabaduse, turvalisuse ja õiguse eh, ruumi, mida parlament ehitab. järgmiseks paariks minutiks saavad sõna raportöörid. seega härra Nikolson, kaks minutit. suur tänu, president, minu arvates oli tänaõhtune arutelu väga tore ja minu arvates on äh, äh, vägagi mõistlik, et kritiseeriti ka nõukogu selle eest, et nad kohal ei ole. ma teeksin veel paar märkust. loomulikult me soovime pikemas perspektiivis tugevamat ja koostööaltimat Europoli. me kõik mõistame, millised äh, ohud ähvardavad meie piire, rahvusvaheline terrorism, narkokaubandus ja nii edasi rahvapartei äh, eestkõneleja minu arvates tõstatas minule hingelähedase punkti. me peame, äh, äh, see, see puudutab siis kuritegijate, kurjategijatele liigset kaasatundmist, mida võib täheldada liigagi sageli. ja, ja see, ja seetõttu paljud kurjategijad pääsevad karistusest minu arvates ei saa seda kuidagi vastuvõetavaks tunnistada. minu arvates peaksime me rohkem toetama ohvreid ning kurjategijaid ei saa mitte mingisugusel moel kohelda võrdselt ohvritega. igaüks, kes usub sellesse, et me suudame tänapäeva maailmas hakkama saada ilma koostööta, elab unelmates mina olen pärit Põhja-Iirimaalt. viimastel nädalatel aitas Iirimaa ja Põhja-Iirimaa politsei koostöö peatada miljonite sigarettide turule jõud-, äh, jõudmist. see poleks olnud võimalik ilma koostööta mitte ainult nende äh, kahe organi vahel, vaid äh, õiguskaitseorganite vahel üle maailma, me peame tõesti koostööd tegema, kui see aitab kaasa kõikide heaolu tõusule. suur tänu, härra Nikolson. järgmisena proua Intvelt. president, enne oma sõnavõttu sooviksin minagi täna, äh, tänada volinik Barrot, tuleb öelda, et te olete oma järeltulijale väga, järeltulija jaoks lati väga kõrgele tõstnud ma ei hakka sisulist arutelu siin pidama, sest see peaks toimuma kunagi hiljem, aga ma tooksin välja paar menetluskorra alast märkust. ma tahaksin siin selgitada ühte asja. see tühi äh, tool seal äh, näitab selgelt, miks nõukogu kiirustab Europol peab ja hakkama agent, agentuuri kohuseid täitma esimesest jaanuarist aga kui nõukogu oleks tõesti huvitunud Euroopa Parlamendi arvamusest, oleksid, oleks nad võinud alustada tööd palju varem kui esimesel juulil. Nad oleks võinud öö, öö, võtta arvesse parlamendi arvamust, et nad on võimelised kiiresti töötama, see, seda me teeme alati, kui selleks tarvidus on. see oleks vähemalt olnud Lissaboni, äh, austanud Lissaboni lepingu vaimu, me soovisime ühe ühekuubikust edasilükkamist, aga nõukogu keeldus. ja see, et nõukogu pole täna kohal ja ei ole huvitunud Euroopa Parlamendiga läbirääkimisest, näitab, et nad ei soovi kaasata Euroopa Parlamenti, nad ei ole siirad. ja sellest on kahju. nüüd äh, on Lissaboni leping seitsme päeva, kolme tunni, neljakümne minuti kaugusel ja siis peame me hakkama koostööd tegema. ja asi ei puuduta meie egosid, mida ütles väga hästi üks meie kolleegidest. see ei puuduta ka seda, et Euroopa Parlament või isegi liikmesriikide parlamendid kõrvale lükatakse. tegemist on aruandmisega kodanike ees asi puudutab väga tõsiseid otsuseid, kui me räägime siin isikuandmete üleandmist ja saladokumentide üleandmist kolmandatele osapooltele, siis me räägime oma kodanike andmetest, keda meie siin esindame ja kelle ees vastutab ka nõukogu. ja lõpetuseks ma kuulsin, kuulasin ära, mida volinik ütles, aga ma sooviksin Euroopa Nõukogu avaldust ka kuulda, võttes arvesse, et nad on kiirustades selle paketi läbi surunud ja et nad lubasid selle otsuse võimalikult kiiresti äh, üle vaadata maksim-, äh, hiljemalt kuue kuu äh, pärast, siis loodetavasti nad tõesti kaasavad täielikult kaasotsustuskorras ka Euroopa Parlamendi ja vastutavad tõeliselt oma kodanike ees. suur tänu, järgmisena härra Albrecht, kaks minutit. kõigepealt tahaksin ma tänada komisjoni tehtud töö eest, mis puudutab Europoli ametiks ümberkujundamise ettevalmist, siin ei ole ju tegelikult mitte eh, asi selles, nagu me sooviksime selleks ametiks üleminekut takistada, kuid me peame siiski väga selgelt endale aru andma, mille on riigi ja riigi volituste määr tema kodanike suhtes. minu meelest on see küsimus, mida tuleb parlamendis selgeks rääkida ja siis langetada sellekohane parlamentaarne otsus pärast seda, kui kõik on selgeks vaieldud ja minu meelest on tõepoolest äh, tähelepanuväärne, et nõukogu pole siin kohal. Äh, see on olukord, kus nõukogu täielikult äh, eirab demokraatia põhimõtteid ja samas ka Euroopa kodanikke. olen arvamusel, et me vajame üle euroopalist parlamentaarset debatti ühelt poolt ja äh, teiselt poolt kodanike kaasamist selleks, et me suudaksime tagada Euroopa kodanike äh, julgeoleku ja turvalisuse, kusjuures otsused langetatakse tõepoolest kõikide osapoolte kaasamisel. tahan tänada kõiki selles debati osapooli ja, ja selle tulemuse eest, kuhu me täna ühisarutelu tulemusel jõudsime. suur aitäh! Äh, Augustin Dia-. järgmine kõneleja Antias Temera. aitäh, ma suhtun Europoli suure respektiga ja toetan Europoli tegevust ja ma soovin, et Europol saaks lähitulevikus kõik õiguslikud ja inimressursid selleks, et oma ülesandeid täita Lissaboni lepingu jõustumise valguses mm see uus amet pole mitte riikidevaheline, vaid meie ühine amet alates esimesest jaanuarist. kõige olulisem on aga, et see oleks amet, mis töötaks Euroopa Parlamendi kontrolli all ja seepärast ei saa me endale lubada, et me ülepeakaela niisugustes küsimustes otsuseid vastu võtame see eh, on oluline teiseks, me ei tohi aktsepteerida sedagi, et, et nõukogu võtab endale lihtsalt vaba õhtu läheb kuhugi jalutama ajal, mil me räägime nii tähtsatest küsimustest ja äh, ajal, kus meie arutame tähtsaid küsimusi, ei taha nõukogu meie seisukohti kuulda võtta. ja ma arvan, et äh, tõepoolest pärast esimest detsembrit Lissaboni lepingu jõustumist kuue kuu möödudes me tuleme selle küsimuse sisulise arutelu juurde tagasi. Äh, me ei saa öelda, et meil on olnud kuidagigi võimalus seda seadusloomelist protsessi mõjutada eh, või seda küsimusi arutada, sest tänase õhtupooliku jooksul tunni aja vältel oleme pidanud läbi võtma kuus raportit eh, ja galopeerima läbi kogu selle keerulise temaatika. seetõttu ma ei saa kuidagi nõustuda sellele et äh, sellega, et parlamendile ei antud võimalust nende raportite ükshaaval arutamist ja seetõttu ma tahaksin paluda, et me säilitaksime mõistliku tööviisi siis, kui me tuleme selle küsimuse arutelu juurde kuue kuu pärast tagasi, aitäh. aitäh, härra Tiiasmäe ja järgmiseks saab sõna kolleeg Alfano kaheks minutiks aitäh, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes debatis osalesid ning samuti tahaksin tänada volinik Barood. ta on tõesti võtnud arvesse meie muresid ning loomulikult selle meie öeldu taga on põhjused. küsimus ei ole selles, et me tahaksime lihtsalt vastu seista nõukogule. me teame, mis leiab aset seoses Lissaboni lepinguga lähitulevikus ja seetõttu selle parlamendi roll kujuneb täiesti võtmetähtsusega rolliks mina tahaksin ise paluda nõukogu, et nad kohe peale Lissaboni lepingu jõustumist tuleksid välja ettepanekuga, mis oleks ambitsioonikam ja läheks kaugemale sellest kuritegevuse tõkestamise võrgustikust, kuid nii kaugele me kahjuks ei jõudnud ja seetõttu on õige, et me ütleme siinkohal ka ei. ma arvan, et meil on õigus niivõrd olulistes küsimustes töötada kaasotsustusmenetluse kohaselt. härra Nicholson rääkis äh, ohvri rollist ning äh, kuriteo, tegi, kurjategija rollist, tihti need justkui lähevad vahetusse või nende kohtlemine läheb vahetusse. me oleme väga tähtsustanud võitlust äh, terrorismiga, kuid kahjuks puudub tahtmine võidelda kuritegevusega ning organiseeritud kuritegevusega ei saa ka ette kujutada kuritegevuse eh, ennetamist ilma eh, tõsisema eh, suhtumiseta maffiasse ja teistesse grupeeringutesse. Nende nimel, kes on kõik selle läbi elanud, saan ma öelda, et me näeme liiga tihti seda kurjategija ja ohvri segiajamist ja ma arvan, et äh, ka Itaalia valitsus on siin asju kohelnud äh, justkui ähm, erinevalt tavalise kuritegevuse ohvreid ning maffia kuritegevuse ohvreid ja see on selline olukord, mis ei tohi jätkuda, kuna meie poliitika ei saa põhineda sellisel vahetegemisel. aitäh! ühine arutelu on nüüd läbi ja tahaksin ühineda kõigi nendega, kes on tunnustanud härra Jacques Varrod oma vastututund-, vastutustundliku töö eest ning pingutuste eest. hääletus toimub homme. päevakorra kohaselt on järgmise